kaksteist selle koha ähm, vabaks ja sellel on juba allkiri andnud. nüüd tahaksin teile veel öelda, et sellel nädalal kirjutan alla ühele ähm, õigusaktile vastavalt parlamendi kodukorra artiklile seitsekümmend neli ja selle äh, õigusloomelise akti pealkiri avaldatakse tänase istungi protokollis. järgmiseks kodukorralised küsimused ja päevakorra muutused. lõplik päevakorra projekt, mis võesti vastu kodukorra artikli sada kolmkümmend seitse esimeste konverentsil, on teile laiali jagatud. olles fraktsioonidega nõu pidanud võin teile kinnitada, et kõik fraktsioonid toetavad järgmisi muudatusi päevakorra projektile. kolmapäeval, kolmekümnendal novembril ehk siis täna on kaks raportit härra Rapkailt, mis puudutavad härra Uspaskihi äh, saadikupuutumatuse äravõtmist. see päevakorrapunkt pannakse esimesena päevakorda kohe pärast seda, kui oleme lõpetanud ametlike teadaannete edastamise. härra Uspaskihi saadikupuutumatuse küsimus on siis esimene päevakorrapunkt täna. neljapäeval, esimesel detsembril suuline küsimus Euroopa Liidu üleilmne vastus HIV-i ja AIDSile, see on äh, komisjoni avalduse asemel ja siis homme veel RAPKAI raport äh, saadiku puutumatuse osas, mis puudutab härra Demagistrist ja seda arutame me hääletuse aja alguses ja hääletust aega pikendatakse kuni kella kaheni kesk äh,, pärastlõunal see on kokku lepitud kõikide fraktsioonidega, kas selle kohta on mingeid kommentaare saadikutelt? kuna ei ole kommentaarisoove, siis on need muudatused kinnitatud. ja see tähendab seda, et meie päevakord on kinnitatud, paika pandud ja me võime jätkata sisulise tööga ehk siis esimese päevakorrapunktiga. nagu te teate, esimene päevakorrapunkt. näen, et härra Van Dalen soovib siiski sõna saada enne, palun, kallis kolleeg, teil on sõna. suur tänu, härra esimees suur tänu, et te lubate mul lühidalt teie teadaannetele reageerida. Te rääkisite äsja Egiptusest. mina ise olin Kairos valimiste ajal koos äh, Katari institutsiooni, instituudi esindajatega me jälgisime valimisi ja ma ise oma silmadega nägin valimiste rikkumisi ja ma saadan teile kirja selle kohta, kus ma loetlen üles kõik need probleemid, mida ma nägin, selleks et vastav äh, komisjon või saaks sellega tegeleda või et te saaksite selle kaebuse Egiptuse valitsusele edastada suur tänu nende kommentaaride eest. ma olen väga tänulik igasuguste kommentaaride eest, mida teil on võimalik meile pakkuda. ja nüüd saab sõna härra Tool, palun. aitäh. ma ei tea, kas ma sain õigesti või halvasti, valesti aru, aga kas homme algab hääletus alles kell kaks? ei, härra Tool hääletusaega pikendati kella kaheni, kella neljateistkümneni me alustame varem, aga ta võib kesta kuni kella kaheni. sellepärast, et meil on veel ka hääletuste selgitused, siin no aega ei ole kaasatud mitte ainult hääletus ise, vaid ka hääletuste selgitused, mis tavaliselt kestavad umbes üks tund tahtsin lihtsalt äh, väga selgelt teile öelda, et meil on võimalik ka kõik hääletuste selgitused sinna aega mahutada. härra Silvestris, ka teil on kodukorda puudutav küsimus? jah, suur tänu, ka mina ei saanud päris täpselt aru, nii nagu ka härra Tool. nii et homme hääletame me ka saadikupuutumatuse äravõtmist härra Demagistriselt, aga härra Demagistris ei ole enam meie kolleeg, nii et äh, mis sellest hääletusest homme saab? härra Silvestris, äh, see on täiesti kooskõlas kehtivate põhimõtetega, tegemist on aruteludega, aruteluga, mis tuleb pidada, see on meie kohustus ja see on ka ähm, vastavuses meie kodukorraga. nii et daamid ja härrad, ei siiski, härra Posselt, teil on ka küsimus, jah, palun. härra president, vabandust, aga homme toimub üks tähtsamaid äh, hääletusi selle ametiperioodi jooksul. nimelt äh, see õiguslikult siduv hääletus Horvaatia liitumise üle ja selleks on meil vaja kvalifitseeritud häälteenamust ja ma tõesti palun, et te tagaksite, et see hääletus toimub sellisel kellaajal võimalikult hääletusperioodi alguses, selleks et kvalifitseeritud häälteenamus ikkagi kokku saadakse. ma olen veendunud, et homme on meie ametiperioodi üks kõige tähtsamaid hääletusi, nii et palun arvestage sellega. kallis kolleeg hääletus algab kell kaksteist nagu tavaliselt ja suure tõenäosusega Horvaatia hääletus äh, on üks esimesi. täna me äh, arutame Horvaatia tulevast äh, liikmelisust Äh, nii et arvestage sellega, suur tänu selle märkuse eest, me katsume tõesti tagada kvalifitseeritud häälteenamuse homme, kui me muidugi toetame Horvaatia liitumist. veel üks küsimus, palun. jah, suur tänu, härra president. suur tänu selle vastuse eest. jah, otse loomulikult äh, peab kõik meie töö homme vastama ka meie kodukorrale, kuid mul on siiski üks mure ja sellepärast pöördun ka teie poole ja palun, et te saaksite minust aru. arutelu, mida me homme peame kolleeg de magistrise saadikupuutumatuse äravõtmise üle, ma tahaksin äh, paluda paljude teil sekkuda ähm, sellesse arutellu, sellest osa võtta, sest äh, Äh, ei saa olla võimalik see, et see arutelu peetakse nii-öelda möödaminnes hääletuse ajal, nii et ma palun, et te tagaksite ka arutelu jaoks päevakorras aja. ja kui see arutelu tõesti peaks toimuma hääletuse ajal, siis ma kardan, et meil ei ole piisavalt aega, et seda küsimust arutada ja sellepärast minu palve teile, palun, meil on piisavalt aega vaja aruteluks selleks, et kõik, kes sõna soovivad saada, ka tõesti sõna saaksid ma tahan teile kinnitada, kallis kolleeg, et äh, et aruteluks tagatakse aeg ja me peame täht-tähelt kinni kodukorrast. kallid kolleegid, tegemist on tuletõrjeõppusega, palun lahkuge kojast kiiresti ja lahkuge PHS hoonest nii, nagu julgeolekuteenistus teile näitab. kui tuletõrjeõppus äh, lõpeb, siis te kuulete kella ja kui kell heliseb, võite te tagasi täiskogu saali tulla. Uh, president, we don't know why, because the system was launched. Mr. Saryusz-Wolski.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 message is not necessary. No, it's okay. okay. Pan Przewodniczący! Uh, good afternoon once again, dear friend. tere pärastlõunat uuesti, kallid sõbrad, oleme tagasi jõudnud täiskogu saali. tegemist oli kõigest väikese õppusega